ametisse nimetamise juurde ei, mulle on öeldud, et ka siin on üks ähm, avaldus kodukorra kohta, proua Harms, palun. härra Schulz, härra president, meie puhul on olukord selline, et meie leiame, et me peame neid äh, ette ettepanekuid, mis puudutavad äh, ajutisi komisjoni liikmeid, me peaksime iga liikme osas eraldi hääletama, mitte plokis ja miks see on oluline meile, sellepärast et äh, meie fraktsioon on äh, veendunud selles, et sellel ei ole väga suurt mõtet, et me ainult kolmeks kuuks ähm, nimetame ametisse ähm, ajutised ähm, volinikud, kui me ju kui niikuinii me ju peatselt hakkame uut kolleegiumi ametisse nimetama, härra Ottinger paraku seda meie seisukohta ei toeta ja seetõttu meie leiame, et me peaksime ikkagi saama iga liiget eraldi hääletada, et väljendada ka oma seisukohta iga liikme kohta eraldi, nii et meie meie meelest hääled, kuulamiste tulemused olid erinevad eriti mis puudutab härra Kataineni, siis tema puhul me jõudsime negatiivse eh, otsuseni, nii et palun lubage, et parlamendiliikmed saaksid siin otsustada eraldi hääletuse osas, sellepärast vastasel juhul, kuna me leiame, et see on täielik ajaraisk ja raharaisk, selline ajutine ametisse nimetamine, me peaksime selle vastu hääletama või siis parimal juhul võime jääda erapooletuks. aitäh, proua Harms! härra Fox, te soovite sõna? kuulake kõigepealt. härra Fox, kuulake kõigepealt, palun. kas see on selle punkti kohta või on teil veel mõni teine küsimus? palun uh,. suur aitäh, härra president, ECR fraktsioon toetab roheliste ettepanekut, meie arvates on väga oluline, et kõiki kandidaate koheldakse ikkagi vastavalt nende kompetentsile ja ühte kandidaati me toetada ei saa, kuid teie otsus sunnib meid hääletama nüüd kõigi nelja poolt. ühtlasi tuleb võtta arvesse kindlasti ka meie hääletamise rahalisi tagajärgi, kas te saate meile kinnitada, nüüd, et kuigi nad on tööl oma ametipostil vaid neli kuud, siis põhimõtteliselt saavad nad voliniku ametikohaga kaasnevad privileegid terveks eluks. die selle viimasele küsimusele ma paraku vastata ei saa, nii et kas nad tõesti saavad privileegid kogu oma eluks, no ma päris tõesti ei tea seda. see oleks muidugi tore nende jaoks, ma uurin seda asja. Ja, ich weiß überhaupt nicht ma tegelikult ei saa üldse aru, miks te nii närviline olete, te isegi ei ole ju veel vastust ära kuulanud, hakkate juba karjuma, enne kui te ära kuulate, mis mul öelda on. niisiis, kõigepealt esimeste konverents on äh, leidnud, et äh, hääletamine peab aset leidma blogis ja me häälesime eile, hääletasime eile ka esimeste konverentsil ja me ja ja me toetasime seda, et me hääletaksime plokis, nüüd proua Harms tegi ettepaneku, et me hääletaksime äh, eraldi ja nüüd ähm, üks liige, härra Fox, toetas seda ettepanekut, kas keegi on vastu, härra Saier, palun. Would... kallid kolleegid, meid ootab peagi ees juba uue volinike kolleegiumi üle hääletamine nii et ma siiski sooviksin, et me siin hääletaksime plokis esimeste konverents järgib lihtsalt reegleid ja nüüd me hääletame korraga nelja voliniku kandidaadi üle. tekib küsimus jah, et kas saaks hääletada ka eraldi või mitte, ma ei usu, et me peaksime kogu aeg juba tehtud otsuseid ümber tegema lihtsalt sellepärast, et mõnedel kolleegidel on kahtlusi nüüd te juba üritasite sama hääletust tõstatada majanduskomisjonis, seal te jäite alla ja nüüd teil on võimalik kaotada veel kord, nii et ähm, me igal juhul seda ei toeta. hästi, daamid ja härrad. me ei hakka siin mingit arutelu pidama, palun. aga ainult kod-, protseduuriline punkt. ja palun ka äh, rääkige mikrofoni. üks küsimus äh, kodukorra kohta, mina sooviksin teada kas äh, volinike ähm, hilisema ametisse nimetamise puhul on plokis hääletamine äh, kohustuslik, sellepärast tegu ei ole ju kogu äh, kolleegiumi ametisse nimetamisega. minu meelest, kui ajutiselt volinik ametisse nimetatakse, siis minu meelest hääletus plokis ei pea toimuma, mitte nii nagu kolleegiumi puhul ja seda me eile ka fraktsioonis arutasime äh,. Frau proua Zimmer, äh, hääletamine plokis ei ole loomulikult kohustuslik. kohustuslik on hääletus plokis kogu komisjoni äh, kolleegiumi puhul. kui tegu on ajutise ametisse nimetamisega, siis selles osas meil mingeid eeskirju ei ole. nii et siin on meie kojal otsustamisõigus ja seetõttu e-, eile, kui me esimeste konverentsil, kus teie ka kohal olite, seda küsimust arutasime ja ma nentisin ja ma lasin ka kindlaks määrata teiste poolt, sellepärast et see ei saa olla minu ainuotsus, kuidas esimeste konverents selle istungi ette peaks valmistama ja esimeste konverentsil suur osa hääletas selle poolt, et me hääletame plokis. nüüd proua Harms tegi oma taotluse selleks, et esimeste konverentsi tulemust parandada ja, ja ja ma arvan, et see oleks õiglane, kui me proua Harmsi ettepanekut äh, hääletame. kes on poolt proua Harmsi ettepaneku poolt? kes on vastu? kes on erapooletu? noh, lihtsalt kontrollime. elektrooniliselt kontrollime. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja ettepanek on tagasi lükatud. ja nüüd läheme edasi nimelise hääletuse juurde ja me hääletame nelja Euroopa Komisjoni liikme ametisse nimetamist plokis. palun. just hea lükk. härra president, vastavalt artiklile kolmkümmend kaheksa kodukorrast äh, parlament peab äh, kontrollima ka äh, õig-, oma seadusliku tegevuse finantstagajärgi, nii et ma sooviksin teada, millised finantstagajärjed on sellisel ametisse nimetamisel neljaks kuuks või kolmeks kuuks ja ja meile tuleb anda ka infot selle kohta, millised on need finantstagajärjed meie tänasel otsusel. Need volinikud valitakse ametisse praeguse komisjoni äh, ametiperioodi lõpuni, nii et esimesel novembril astub ametisse uus äh, äh, volinike kolleegium, nii et need volinikud, äh, volinikukandidaadid saavad praegu mandaadi kuni kolmekümne esimese oktoobrini. ja ma ei ole veel lõpetanud. et oodake palun, kuni ma lõpuni räägin, see on väga sõbralik teie poolt. suur tänu. ning kõik erinevad kohustused, äh, mis on seotud äh, finantskohustustega, need Äh, tulenevad äh, vastavatest eeskirjadest, mida kohaldatakse Euroopa Komisjoni liikmetele ja te olete sellega kursis ning kõik kandidaadid pidid ennem oma finantshuvide ja huvide konfliktid äh, deklareerima ning see on seotud siis ka pensioniõigustega ja Euroopa Liidu institutsioonide vastavate kohustuste ja õigustega, mis kindlasti, see info on kindlasti ka internetis olemas ja nüüd asume hääletamise juurde. jah kui te sellega kursis ei ole, härra Luke, see mind loomulikult ei üllata, kuigi te ütlete alati, olete väga hästi kursis ja nüüd asume hääletuse juurde nelja Euroopa Komisjoni liikme ametisse nimetamise juurde ja, ja nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik kolleegid on hääletanud? kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud. poolt on nelisada kakskümmend üks, vastu sada seitsekümmend ja kolmkümmend kaks on erapooletud ja sellega on neli volinikukandidaati voliniku ametisse nimetatud. hääletatud, ametisse hääletatud. ja nüüd järgmisena komisjoni avaldus äh, noorte tööhõive kohta ja sõna saab härra volinik Andor, palun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 Good morning, colleagues. tere hommikust, kallid kolleegid. ma paluksin nendel, kes aruteluks siia jäävad, alustagem ja need, kes soovivad saalist lahkuda, siis palun tehke seda kohe praegu. ma alustan kõigepealt teadaannetega kallid kolleegid, palun, kas te võiksite saalist lahkuda vaikselt? tänan. Uh, kõigepealt mõned teadaanded. pädevad Hispaania asutused on andnud teada härra Javier Couso Bermui valimisest Euroopa Parlamenti, asendamaks härra Willie Meyerit. tema on siis nüüd Euroopa Parlamendis viieteistkümnendast juulist kaks tuhat neliteist kallid kolleegid, paluks vaikust. esimeses osas juhtis täiskogu väga kogenud inimene, nüüd aga väga kogenematu inimene, nii et paluksin teilt ka veidi arusaamist minu kogenematuse suhtes, aga ma enamasti juhin asju üsna karmikäeliselt. nii et palun veel kord teie tähelepanu, kolleegid jätkan vastavalt artiklile, vastavalt artikli seitse lõikele üks, mis käsitleb Euroopa Parlamendi valimisi ning vastavalt kodukorra lõigetele üks ja neli artiklis neli on Euroopa Parlamenti valitud härra Javier Couso Bermui alates viieteistkümnendast juulist kaks tuhat neliteist ning vastavalt lõikele kaks artiklis kolm kodukorras kui tema pädevust ei ole pandud küsimärgi alla, on tal õigus asuda oma Euroopa Parlamendi liikme kohale, tingimusel, et ta on teatanud, et ta ei ole ühelgi ametikohal, mis oleks vastuolus Euroopa Parlamendi liikme tööga. ühtlasi tahaksin teile teada anda sellest, et Rahvapartei fraktsioonilt olen ma saanud liikmete nimetamise ning nimetamise informatsiooni komisjonidesse ning ühtlasi liikmete väljavahetamist, nii et äh, kõik see info läheb protokolli, kui keegi sellele vastuväiteid ei esita, siis on see otsus ka heaks kiidetud. kallid kolleegid, paluksin